Honorevoli. kallid kolleegid, kallid saadikud, tänase täiskogu istungi avamisel taas kord peame kahetsusega meenutama süütuid ohvreid, kes on langenud äh, terrorismi mõrvarlike kavatsuste ohvriks. meie kõikide nimel mõistan rangelt hukka sellised ebainimliku vägivallaaktid ja väljendan meie toetust, solidaarsust kõikidele perekondadele, kelle pereliikmed hukkusid Barcelonas Rambrilsis ning ka Soome linnas nimega Turu kahjuks on toimunud ka teisi rünnakuid väljaspool Euroopa Liidu piire. me toetame ka riike, mitte Euroopa riike, keda on tabanud selline barbaarsus. üheteistkümnes september on kuue, on kaksiktornide ründamise kuueteistkümnes aastapäev ning äh, pärast seda rünnakut on paljud teisedki riigid langenud äh, rünnakute ohvriks, kuid samas me endiselt kõik üheskoos soovime võidelda terrorismi vastu ja jääda ühtseks eh, ning eh, tugevdame oma lootust paremale maailmale. oleme uhked oma elustiili vabaduse üle ning eh, ka tun-, uhked oma def-, demokraatia üle, keda ka kaitseme, ilma et me oma õiguste süsteemi selle, sellega ka, muuta kavatseksime ning äh, ei kavatse alla anda neile, kes meid terrorirünnakutega tabada tahavad. täna mälestame ka teisi ohvreid, süütuid ohvreid, kes on hukkunud äh, looduskatastroofides, kes, äh, mis on tabanud Kariibi merepiirkonda, sealhulgas ka Euroopa Liitu kuuluvaid saari, Kariibi mere piirkonnas ning ka Ameerika Ühendriikides ning nende kõigist jutud äh, ohvrite mälestuseks äh, palun teilt minutist leinaseisakut. härra Danti, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma eile õhtul Livorno linnas mm, sadas maha eh, kaheksa kuu eh, eh, hulk vihma ning terve Eh, perekond langes eh, nende sademete ohvriks, eh, teie juba mälestasite kõiki ohvreid, looduskatastroofide ohvreid, terrorismi ohvreid ning ma sooviks, et toetuse solidaarsuse märgiks saadaksime Euroopa Parlamendi poolsed kaastundavalduse Livorno linnale ning toetame neid raskete materiaalsete kahjude leevendamisel ning jätkaksime oma võitlust kliimamuutuste vastu, võttes vastu uued eh, looduskaitse, keskkonnakaitse reeglid. eile tabas eh, õnnetus minu kodupiirkonda, kuid see võib tabada ükskõik eh, millist piirkonda maailmas, Euroopas ja mujal ning sooviksin väljendada meie toetust piirkonnale ning meie vankumatut soovi kliimamuutuste vastu võidelda onorevole Danti, mi associo alle. härra Danti, ma toetan teie sõnavõttu ning Euroopa Parlamendi, kogu Euroopa Liidu otsustavus kliimamuutuste vastu võitlemisel on selge ning õnnetuseks äh, looduskatastroofid Euroopas ja väljaspool seda näitavad, et meie tegevust peab veelgi äh, tugevdama. härra Pitele, palun, suur tänu teile ma, härra president, ma jagan teie sõnavõtud, eh, teie mõtted, te rääkisite viimastel tundidel toimunud katastroofist ning meenutasite ka, ka dramaatilist terrorirünnakut New Yorgis kuusteist aastat tagasi. ma sooviksin meenutada seda, et nelikümmend neli aastat tagasi, üheteistkümnendal septembril eh, eh, hukkus Santiago de Chile, Casa Rosada, presidendi palees, suur demokraatlik liider Salvador Allende ning äh, neliteist aastat äh, ma mäletan, ma olin neljateistaastane, kui ma kuulsin seda uudist raadios ning tema sõnad äh, on mul ikka meeles. ta ütles, et te võite minu tappa, kuid te ei saa iial tappa minu väärtuseid ja ka minu ideaale ning äh, Salma Turajõnde sõnad on väga olulised, sest me kõik koos saame võidelda kõigi rünnakute vastu, mis on suunatud vabadusele, demokraatia ja väärik-, inimväärikuse vastu, sellepärast me usume ka Euroopa Liitu ja sellepärast armastame ja toetame tugev, tugevamat Euroopat ning tugevamat Euroopa integratsiooni, aitäh! härra Proust, palun oui,. <clears throat> suur tänu teile, härra president, äh, leinaminuti eest kõigi äh, orkaani, orkaani Irma ohvrite mälestuseks äh, ning see tabas ka Euroopa Liidu kuuluvaid saari Saint-Martin ja Saint-Martin-Linil. ja tahaksin avaldada toetust kõigile neile, kes äh, päästetöödega tegelevad, et inimkahjud oleks võimalikult väiksed ja abi jõuaks võimalikult kiiresti kohale ning ma sooviksin kasutada juhust ka tervitamaks Euroopa Liidu äh, äh, tegevust, eriti tegi EKO tegevust Arestianidese käe all kes äh, tegutseb nii Brüsselis kui ka kohapeal ning meie tegevust tuleb äh, muuta intensiivsemaks, ma äh, paluksin, et kasutataks kiiresti Euroopa Solidaarsusfondi, et välja töötada ülesehitus- e-, ja taastamisstrateegia kogu piirkonna jaoks. see suur kriis näitab, et on äärmiselt oluline äh, tugevdada Euroopa tasandil tegutsemist, et et võidelda uut tüüpi riskide vastu ning välja töötada kriisi haldamisstrateegiad, mis on praeguste katastroofide kõrgusel, eriti toetades, kasutades ära meie kaitseinfrastruktuuri ning ka meie tsiviilkaitsekogemus Euroopas. suur tänu teile, härra Prust nagu te ütlesite, eh, eh, riigid peavad esitama taotluse solidaarsusfondi vahendite kasutamiseks ning arvan, et eh, Euro-, Prantsuse Vabariik kavatseb ka Euroopa Komisjoni käest selle, selle taotluse esitada ning täna hääletame ka Kesk-Itaalia maavärina tagajärgede leevendamiseks vahendite eraldamise ning arvan, et kiirne reaktsioon on võimalik ning see peaks aitama ka solidaarsust üles näidata Prantsuse kodanikele, kes, keda orkaan Irma on tabanud ning Euroopa Parlament nagu ka Itaalia puhul täidab oma kohust ning reageerib võimalikult kiiresti kõiki ettepanekuid, mis komisjoni poolt äh, tulevad, et solidaarsusfondi kasutamiseks äh, ja seda loomulikult äh, katastroofi ja härra Karim saab nüüd sõna. aitäh, härra president, kaks lühikest märkust. esiteks, täna lugesin Euroopa äh, Liidu kodanike poolt kirjutatud raportit, kes elavad Ühendkuningriigis, nad toovad välja selle diskrimineerimise, mida nad on erinevas vormis pidanud kogema viimastel aegadel. Briti valitsuse ministrid peaksid hakkama sellega tegelema ning ma sooviksin, et te aitaksite neid äh, selleks, et see nähtus võimalikult kiiresti Äh, kaoks äh, ta-, ning tuleb tagada, et sellist diskrimineerimist ei peaks enam kunagi kogema. mina mäletan veel sellist aega, kui olid sildid, äh, et sisse ei lasta koeri ja mustanahalisi. ning teiseks, mis on toimunud teie äh, äh, ametis, ma pean silmas Saharovi auhinda, üks Saharovi auhin-, auhinna laureaat nüüd on, tegutseb ja äh, nii, mis ei ole absoluutselt kooskõlas Saharovi auhinna põhimõtetega, kuidas me saaksime üle vaadata oma Saha-, Saharovi auhinna otsused tagantjärele, aitäh. on väga raske tagantjärele eh, midagi otsustada eh, eh, juba omistatud auhindade kohta Sahharovi kui Sahhrovi auhinna laureaat käitub vastupidi selle auhinna eh, põhimõtetele, ma pean seda asja, selles asjas konsulteerima, kuid eh, järgmisena saab sõna kolleeg Karver. aitäh, härra president, ma soovisin eh, nõustuda härra Prosvadiga. jah, tema äh,, härra Prustiga, tema mainis ka äh, katastroofe äh, Äh, Prantsuse ülemere territooriumitel, ka Briti ülemere territooriumid kannatasid selle äh, tohutu orkaani äh, Irma käes, samuti kannatasid paljud sõltumatud riigid, seega me peaksime oma mentaliteeti kohaldama sellele, et aidata neid sõltumatuid riike kui ka Briti ja Prantsuse ülemere territooriume, sest inimesed seal on tõesti kannatanud ning me peaksime lähenema sellele võimalikult apoliitiliselt, aitäh. mis puutub minusse, siis ei ole ähm, meil ähm, ähm, mälestusminutid kuidagi kellelegi eraldile eh, pühendatud, me mänutame, mälestame kõiki ohvreid Euroopa Liidus ja väljaspool eh, seda, kes on looduskatastroofide ohvriks langenud ning loomulikult me ei hakka eh, kuidagi vahet tegema erinevatel ohvritel, mis puudutab Solidaarsusfondi, siis liikmesriigid on need, kes seda otsustavad. ja proua Jimenez Becerril, palun, suur aitäh aitäh teile, härra president, mina sooviksin äh, äh, meenutada, teie juba seda tegite, nagu te meenutasite kõiki ohvreid, te ütlesite, ohvritel me vahet ei tee, kuid peaks mainima siiski äh, ka Mehhiko maavärina ohvreid, seal on neid juba üle saja, tegemist on Euroopa Liidule väga sõbralikule riigi, sõbraliku riigiga ning sellega seoses ka Euroopa Parlamendi sõbrad ning äh, arvan, et oluline on neid äh, antud hetkel äh, toetada mehhiklasi ja ka nende valitsust. suur tänu ning Mehhiko delegatsiooni esimehena te tegite õigesti, et meenutasite seda äh, katastroofi, mis Mehhikot äh, tabas, aga meie mälestasime oma äh, mälestusminutiga kõikide loodus, looduskatastroofide ohvrit ning nüüd lähme tagasi oma täiskogu istungi juurde, mis juulikuus lõppes ning protokollid on laiali jaotatud, kas kellelgi on selle, nende kohta midagi öelda? ei ole, siis on protokollid kinnitatud pärast Euroopa Parlamendist pärast seda Peeter Mach ja Berliini